vastavad Itaalia ametivõimud on mulle teada andnud, et härra Massimiliano Salini esimesest juulist kaks tuhat neliteist on Euroopa Parlamendi saadik, ta hakkab asendama härra Lupit ähm, proua Jean Botin enne Euroopa Parlamendi asutava täiskogu toimumist teatanud, et ta loobub parlamendisaadiku kohast, vastavalt Brasi-, Prantsuse ametivõimud andsid mulle siis teada, et teda asendab härra Philippe Loiseau ja seda esimesest juulist kaks tuhat neliteist. vastavalt artiklile seitse lõikele üks Euroopa Parlamendi saadikute valimise korra kohta ning vastavalt artiklile neli kodukorras kinnitab parlament härra Salini ja proua Loiseau saadikukohad esimesest juulist kaks tuhat neliteist tervitan ja tervitan valitud saadikuid ja tuletan neile meelde, et vastavalt äh, artiklile kolm kodukorras võivad nad võtavad äh, täieõiguslikult osa parlamendi tööst, äh, kui nad eelnevalt on kirjalikult kinnitanud, et neil ei ole mitte ühtegi teist ametit, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga esimeeste konverentsi ettepanekud äh, komisjonide liikmete äh, nimetamise kohta, kuna mitte mingeid muudatusi nende taotluste kohta pole tehtud, siis vastavalt kodukorra artiklile sada üheksakümmend üheksa lõikele kolm on need kinnitatud. selle istungi protokoll esitatakse parlamendile järgmise täiskogu osa istungjärgu alguseks. kas teil on märkuseid mõne teadaande kohta? ei ole, siis on sellega Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärk peatatud. aitäh!